l'organisation. Good afternoon everybody. tere pärastlõunat kõikidele. suur tänu, et te tulite sellele kõrgetasemelisele, tasemelisele konverentsile, mis puudutab rännet ja rände ohjamist kõigepealt ma tahaksin tänada meie külalisi, Euroopa Komisjoni presidenti. meil on selles valdkonnas väga hea koostöö Euroopa Komisjoni eh, nõukogu ja eh, parlamendi vahel. täna on võimalik rääkida kõikides Euroopa keeltes. on olemas tõlge ja mina hakkan nüüd rääkima oma emakeeles, itaalia keeles. Grazie per essere intervenuti così. suur tänu. suur tänu, et teid on täna niivõrd rohkearvuliselt siia kokku kogunenud. ja see ei ole juhuslik, see kuupäev, millal leiab aset see sündmus. eile tähistasime me äh, Äh, rahvusvahelist põgenikepäeva ja homme tuleb kokku Euroopa Ülemkogu. mis võib äh, kujuneda tõesti pöördeliseks momendiks äh, Euroopa põge-, põgenikepoliitikas. ja omalt poolt võin ma teile kinnitada seda, et parlament teeb omavahel, omalt poolt kõik selleks, et vähendada vahet kodanike ja institutsioonide vahel, aga selleks on vaja seda, et parlamendi hääl oleks ka selgelt kuuldav. ja täna täiskogul ei ole meil mitte ainult institutsioonide ja valitsuste esindajad siinkohal, Euroopa Liidu esindajad, Äh, Aafrika esindajad, rahvusvaheliste organisatsioonide esindajad, rahvusparlamentide esindajad, aga meil on veel väga paljude sidusrühmade esindajad, kes aitavad kaasa selle äh, probleemi lahendamisele. kohalike omavalitsuste esindajad, linnapead, rannavalve, Itaalia finantsinspektsioon, keda ma tervitan äh, siin, sadamate esi, esindajad, vabaühenduste esindajad, arstide, lasteorganisatsioonide esindajad ja nende organisatsioonide esindajad, kes otseselt tegelevad äh, põgenike küsimustega. ja tänane arutelu, arutelu eesmärgiks äh, on ära kuulata see, mis teil on öelda, teha kuulavaks nii teie kui meie hääl ja me peame koos pöörduma ka riigi ja valitsusjuhtide poole, kes tulevad homme ja ülehomme kokku, arutamaks rändega seonduvaid küsimusi. me ei tohi enam aega raisata. on tõesti ülim aeg, et kiirelt tegu, tegutsema hakata ja otsustuskindlalt tegutsema hakata. kahjuks ähm, olukord on praegu keeruline, aga kodanikud ootavad, et meie Euroopas lahendaksime selle probleemi. mida räägib Eurobaromeeter? Eh, kodanikud soovivad, et institutsioonid lahendaksid kolm tähtsat küsimust, põgenike küsimused, võitlus terrorismi vastu ja noorsoopoliitika, noorte tööhõive ja tööpuuduse küsimused. mis puudutab rändeküsimusi, siis asjad ei saa jääda nii, nagu nad on olukord muutub järjest äh, tõsisemaks, arvesse võttes Süüria sõda, raskusi Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, Alam-Sahara piirkonnas. meil on väga hea meel, et meiega on täna Liibüa peaminister Hala Tsarai, keda ma tänan selle eest, et ta on täna meiega siin ja kes räägib aga sellest, et millised on need raskused meie ees seisvate probleemide lahendamisel. me peame lõpetama inimkaubanduse, kuritegele ringkondade poolt ja nende inimeste ärakasutamise, kuritegelike organisatsioonide, kes kasutavad ära naiste, meeste, emade, isade ja laste lootusetut olukorda äh, selleks, et rikastuda selle arvelt. ja lisaks e, kliimamuutused, kõrb neelab järjest hektareid ja hektareid viljakat maad, sõjad erinevate hõimude vahel ja johtuvalt sellest inimesed liiguvad järjest lõuna poolt põhja poole ja me peame tegutsema selleks, et mitte ei oleks äh,, ei võidaks lootusetus ja väljapääsmatu olukord. Euroopa peab jõuliselt tegutsema ja leidma lahendused. ja väga tähtis on ka see, et inimesed ei jääks populismi sireeni, sireene kuulama ehitades müüre, sulgedes piire, ei saa me Euroopat üles ehitada. meil on vaja leida konkreetseid lahi-, lahendusi. võib-olla läbi selle, et investeerida rohkem. ja seetõttu eh, pöördumata konkreetse sektori poole, aga meie eelarve peab kajastama meie poliitilisi prerogatiive, me peame investeerima rohkem kiireloomulistesse põgenikega seonduvatesse küsimustesse. see on see poliitika, esmatähtis poliitika, millega Euroopa institutsioonid peavad tegelema. Euroopa Parlament ja Euroopa Komisjon on võtnud endale ülesandeks leida võimalikud head lahendused äh, rände ja põgenike küsimustele, varjupaiga küsimused, inimelude päästmine, kõik see on seotud meie põhiväärtustega. aga see ei tähenda seda, et me ei peaks olema äh, väga konkreetsed ja äh, rangelt suhtuma ebaseaduslikku rändesse poolteist miljonit põgenikku kahe tuhande viieteistkümnenda, kahe tuhande kuueteistkümnendal aastal. Itaalia ja Kreeka on need riigid, kellele on kõige suurem surve langenud ja kes peavad tegelema kõige suurema arvu taotlustega. edasi mm.. Äh, Vahemere küsimus, inimelude päästmine Vahemerel et see ei ole see Euroopa, millest Euroopa loojad unistasid. meie eesmärgiks on rahumeelselt koos elada aga samas ei tohi ainult Euroopat vastutavaks panna selle eest. Euroopa Komisjon ja siinkohal ma tänan härra Junckerit, Euroopa Komisjon on julge ja põhjaliku rep-, reformiga välja tulnud ja Euroopa Parlamendi kodanikuvabaduste komisjon töötab selle ettepaneku äh, kallal selleks, et see eelnõu muutuks veel tõhusamaks ja veel äh, õiglasemaks ja hääletus on ette nähtud veel enne suve väga tähtis on see, et me muudaksime homogeensemaks põgenike jaotuse ja ja ka kriteeriumid, mida Euroopas kohaldatakse. me peame veelgi tugevamat koostööd tegema selleks, et oleksid järgitud kõik reeglid. ma hindan väga kõrgelt Euroopa Komisjoni julgeid valikuid, kes eelmisel nädalal algatas rikkumismenetlust nende riikide suhtes, kes ei ole järginud sõlmitud kokkulepet. tegemist ei ole sellega, et me sanktsionee- või karistaksime kedagi, vaid lihtsalt me tuletame meelde, et me peame austama kokkuleppeid. solidaarsus see ei tähenda ainult midagi vastu võtta, vaid see tähendab ka omalt poolt midagi anda. ja ma, minu sooviks on, et see rikkumise menetlus äh, pakuks ka mingisuguse äh, lahenduse sellele probleemile. mulle ei ole kunagi väga meeldinud see rikkumismenetlus, aga kui vaatamata sellele, et me oleme rõhutanud ja rõhutanud äh, nende kokkulepete järgimise vajadust, siis komisjon, kes on aluslepingute valvuri rollis, et ja Äh, kallis Jean-Claude, parlamendis võeti vastu suure enamusega dokument, mis toetab teie algatust. nii et komisjon ei ole sugugi mitte üksi, aga me peame oma sõnumis olema selged. Öeldakse, et Euroopa institutsioonid ei tee mitte midagi. jah, nad tegutsevad, aga teinekord on mõningad liikmesriigid need, kes ei äh, täida endale võetud kohustusi. ja on veel teine probleem, välispiiride kontroll jah, muidugi piiririigid kannatavad rohkem kui teised, sellepärast et neil on rohkem kohustusi, ulatuslikumad ülesanded kui nendel, kellel ei ole välispiire, see puudutab Bulgaariat, Ungarit, Maltat, Kreekat, Prantsusmaad, Itaaliat, Portugali. me peame paremini välispiire kaitsma. Euroopa Liidu valik, valik, mille on välja pakkunud Euroopa Komisjon, on ette näha eh, Euroopa rannavalve loomine. Bulgaarias juba eh, toimitakse selles suunas. aga väga tähtis on ka see, et Euroopa ei jääks üksi sellel teel. aga kui me edasi liigume sellel teel, siis me peame ära kasvama kõikvõimalikud vahendid, mis meie käsutuses on, satelliitsüsteemid, Galileo, mis võivad olla ka vägagi kasulikud selles kontekstis. tugevdada meie piire tähendab ka siseturu tugevdamist. neli põhivabadust peavad olema jääma kaitstuks. kui me sulgeme oma ukse, siis see ei tähenda seda, et me tugevdame võitlust ebaseadusliku rändega, vaid me muudame olukorra veelgi äh, hullemaks. me peame äh, haldama oma piire niimoodi, et meil ei oleks pikki järjekordi piiridel, äh, veokite järjekordi ja kallis Jean-Claude, väga tähtis on ka see, et meil oleks oma tõeline Aafrika strateegia. Aafrika peab olema üks Euroopa Liidu tähtsatest prioriteetidest. ja seda just lähiaastatel. ma olen igati nõus komisjoniga, kes soovib panustada rohkem sellesse ja kes on välja tulnud juba meetmete paketiga ja mis puudutab neljakümmet miljardit eurot, äh, komisjon on otsustanud kahekordistada inve-, investeeringud, aga meil on vaja teha veelgi rohkem ja ma arvan, et järgmises Euroopa Liidu eelarves see tee, mille komisjon on nüüd avanud parlamendi äh, toel, et see tee on see, mida mööda me peame veelgi jõulisemalt edasi liikuma kõik see on vajalik sellepärast, et meie ainus võimalus on edendada majanduskasvu Aafrikas ja vähendada vaesust. väga tähtis on see, et tulevased põlvkonnad Aafrikas, et neil oleks lootus, et nad võivad jääda elama oma koju ja elada väärikamalt, et on võimalik luua töökohti, on võimalik tegeleda ettevõtlusega ja see on see põhjus, mispärast me soovime äh, pöörata nende Aafrika poole, mitte ainult äh, Euroopa seisukohast, vaid ka Aafrika seisukohast. ÜRO peasekretär, Aafrika Liidu peasekretär, et kõigi nendega me räägime ja arutame seda uut partnerlust. Äh, Euroopa Parlamendis leiab aset näiteks Tuneesia nädal. ja täna on meil Lääne-Aafrika riikide komitee president siin, majandusühenduse president. me peame ära kasutama oma diplomaatiat, kultuuridiplomaatiat ja me oleme igati nõus Jean-Claude Junckeriga selles osas, milline roll võib olla majandusdiplomaatial, aitamaks lahendada Aafrika probleemi. me võime luua ühisettevõtteid, e-, edendada väikeseid ja keskmise suurusega ettevõtteid, äh, aidata tegeleda ettevõtlusega. meil on vaja tõelist geopoliitilist strateegiat ja Jean-Claude'il oli igati õigus, kui ta määrat-, valiti Euroopa Komisjoni presidendiks, siis mida ta ütles, ta ütles, et meil on vaja Äh, poliitikaid, me ei ole lihtsalt bürokraadid, vaid meil on vaja tõelisi poliitikaid, mis näitavad meile teed. ma arvan, et see tee, mis aitab kaasa majanduskasvu tõusule Aafrikas, see ei tähenda sugugi uut koloniseerimist, vaid see tähendab seda, et meil on vennalikud suhted Aafrikaga, äh, suhted vendade vahel võrdsetel alustel. ja seetõttu ma arvan, et me suudame selles osas kokkuleppele jõuda Euroopa Komisjoniga ja järgmine äh, ja just silmas pidades järgmist tippkohtumist Aafrika riikidega novembris kahekümne viiendal märtsil riigi ja valitsusjuhid kiri-, allkirjastasid Roomas piduliku avalduse, milles räägiti Euroopa Liidule uue hoo andmisest. ja seal sisaldus ka rändeküsimus. homme needsamad inimesed, kes kirjutasid alla sellele avaldusele, homme tulevad needsamad inimesed kokku ja nad peavad kinnitama seda poliitilist tahet. ja mina oma sõnavõtus äh, ülemkogu alguses, ma kordan seda, kuivõrd tähtis on jätkata neid jõupingutusi, korrata seda sõnumit, et on tõesti ülim aeg andmaks konkreetseid vastuseid meie kodanikele, kodanikele, kes ootavad Euroopa Liidult, et ta oleks suuteline neid kaitsma ja kaitsma ka nende, neile tähtsaid väärtusi, mitte ainult paberil, vaid ka läbi, läbi tegude. ja see, selles osas on Euroopa Komisjoni poolt tehtu esmase tähendusega. see idee on juba väga paljud liikmesriigid on rääkinud nendest erinevatest perspektiividest, mis meil on seoses Aafrikaga, ei räägita mitte ainult kümnetest tuhandetest põgenikest, vaid tegelikult räägime me miljonitest inimestest, kes lähiaastatel, olles kaotanud lootuse, võivad lahkuda oma kodust ja see on ka põhjus, mispärast me peame koheselt tegudele asuma ja sellepärast on meil vaja ka väga ulatuslikku strateegiat. ja ma olen veendunud äh, selles, et Jean-Claude Juncker, kellele ma nüüd kohe sõna annan, saab olema minu kõrval üks Euroopa Liidu poliitiliste valikute kaitsjatest, kes on valmis käsitlema seda probleemi äh, osutades Aafrikale vajalikku tähelepanu, tähelepanu stabiilsusele Lähis-Isas ja üritades leida konkreetseid äh, lahendusi meie kodanikke puudutavatele probleemidele. et sõnum on see, et Euroopa Liit on ja saab tulevikus olema ja soovib olla poliitiliseks sõbraks, vestluspartneriks, usaldusväärseks sõbraks, kellega on võimalik äh, koos üles ehitada nii Euroopa, Lähis-Ida kui Aafrika laste tulevikku, aitäh! austatud härra president, kallis Antonio pre, president Pitella. austatud daamid ja härrad. kahjuks ei saa mina ennast oma emakeeles väljendada. ma olen Luksemburist pärit ja väga vähesed teist mõistaksid minu emakeelt ja sellepärast ma püüan kasutada mõnda minu jaoks võõrkeelt. kõigepealt alustan saksa keeles. austatud daamid ja härrad, möödunud nädalal anti välja auhind Euroopa piiri haldamise eest. ja kuus partnerülikooli võtsid selles ettevõtmises osa ja tegelikult see näitab, et me oleme uue tee alguses koostöös äh, Frontexiga ellu kutsutud projekt näitab seda, et koostöös peame me ühiseid piire ka ühiselt kaitsma. vähem kui aasta eest õnnestus meil midagi sellist mis varasema kahekümne aasta jooksul võimalik ei olnud. nimelt Euroopa piiri- ja rannikuvalve ellu kutsuda. praegu on öö, töös umbes kuussada tuhat piiriametnikku, kelle ülesandeks on piire kaitsta. paljud neist on Kreekas, Itaalias, Bulgaarias. ja samuti on ka viisteist tuhat ametnikku äh, protsessi kaasatud selleks, et piirid oleksid efektiivselt kaitstud. rändepoliitikas me lähtume kahest põhimõttest vastutusest ja solidaarsusest. ja sellepärast koos teistega me oleme valimiste ajal öelnud, et me ei tohi inimesi hätta jätta. see me lihtsalt ei saa lubada. me oleme rääkinud sellest, kui suurt vastutust üks või teine riik peab kandma pagulaste küsimuses ja nende eest hoolitsemisel. ja eriti tuleb rõhutada Itaalia tublidust. Itaalia näeb igapäevaselt seda, mida Euroopa solidaarsus tähendab või ei tähenda. me ei tohi Itaaliat ja Kreekat üksinda jätta. ja seetõttu komisjon toetab neid eh, liikmesriike. Kreekas ja Itaalias on kesksed vastuvõtupunktid ellu kutsutud. seal on Euroopa Liidu agentuuride eksperdid, samuti liikmesriikide eksperdid töös. ja me oleme hoolitsenud selle eest, et varustus oleks võimalikult modernne ja et Kreekas oleks võimalik varjupaiga taotlejatelt juba sõrmejäljed võtta. aga kahjuks kahe tuhande viieteistkümnendal aastal õnnestus vaid kaheksa protsenti piiriületajatest registreerida. samas eesmärgiks on registreerida kõik. samaaegselt me peame tegelema ka sellega, miks on äh, pagulased selle ohtliku tee meie juurde üldse ette võtnud. mis on need põhjused, miks inimesed üldse teele asuvad? samuti on oluline tegeleda inimkaubitsejate probleemiga. meil on kokkulepe Türgiga ja see on aidanud kaasa sellele, et Türgi kaudu Kreekasse jõudvate pagulaste arv on märkimisväärselt vähenenud lausa üheksakümne protsendi võrra on see arv vähenenud. möödunud aastal on üle kuue tuhandele pagulasele pakutud ohutut teed Euroopasse. see ei ole kindlasti mitte piisav, mis on tehtud kuid me peame seda suunda edasi, äh, selles suunas edasi liikuma. nii, et kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal oleks edusammud märkamis, märkimisväärsed. solidaarsuses peab iga liikmesriik oma õiglast rolli kandma ja vastutust kandma. ja ka komisjon peab oma vastutust kandma me näitame, näitasime seda möödunud nädalal rikkumismenetlustega, mis me ellu kutsusime. me näitame, et komisjonina me võtame oma kohustusi väga tõsiselt. ärge arvake, et see pakub mulle rõõmu, kui me oleme sunnitud rikkumismenetlusi alustama. see oleks mulle kõige suurem rõõm, kui te seda mõistaksite sest ma usun, et solidaarsus peab alguse saama südamest, aga kui see sealt algust ei saa, siis me peame seda survestatult esile kutsuma. aga samas me peame otsima jätkuvalt lahendusi ja püüdma parandada süsteemi tuleviku jaoks. praegune süsteem ilmselgelt ei toimi, otsused on liiga keerulised, aeganõudvad ja taotluste esindajaid esitajaid ei kohelda kõikides liikmesriikides võrdselt. mõned siseriiklikud varjupaigasüsteemid on heldemad kui teised. ja see võimaldab oma soovi ja äranägemise järgi asüülitaotlusi esitada. aga surve all ei saa sugugi mitte kõik öö, hakkama ja sellepärast on meil vaja stabiilset süsteemi, mis suudaks tagada kaitse nendele, kes kaitset vajavad. sellel alusel tegigi komisjon ettepaneku, et reformida kogu Euroopa Liidu rändepoliitikat. me peame vaatama kõiki eh, varjupaigapoliitika aspekte ja neid reformima. me peame vaatama Dublini reegleid eh, vastutusi ja meie ettepanek toob harmoonia mm, liikmesriikide poliitikate vahele ja samuti aitab võidelda kuritarvitamise vastu. seda on hädasti vaja. ja me peame survestatult edasi liikuma. härra president, me näeme, et ka teie parlament väga pidevalt liigub oma tööga edasi selles valdkonnas. ma tänan ka eesistujariike, kes on tõsiselt pingutanud selleks, et liikmesriikide vahelisi arusaamatusi kõrvaldada ja koos tegutsema hakata nii, et meie süsteem oma eesmärgipäraselt töötaks. mu daamid ja härrad, kui me räägime rändest, siis me ei unusta kunagi, et arvude ja statistika taga on naised, mehed, lapsed, kes oleksid eelistanud jääda oma koju selle asemel, et äh, asuda ebakindlale põgenemise teele ja põgeneda vägivalla ja sõja eest. meie eurooplastena vastutame selle eest, et need inimesed saaksid leida parema tuleviku Äh, oma kodus, selle asemel, et riskida oma eluga ja rikastada inimkaubitsejaid. ja see on see põhjus, mispärast me oleme muutnud transiitriikidega oma koostöö tugevamaks, nii nagu härra president just rääkis sellest, et oleme tõustanud koostööd oma Aafrika vendadega. eelmisel aastal me alustasime uue partnerlus äh, partnerlusega Aafrika, Aafrikaga, me tugevdasime võitlust inimkauba, kaubitsejatega, tugevdasime rannikuvalvet Europoli ja Sofia missiooni Vahemerel. ma tervitan siinkohal kõiki neid, kes töötavad nende erinevate instrumentidega, millest, mis on ellu kutsutud et Europol ja kõik need, kes Sofia missioonis osalevad, kõik need, kes öö, äh, osalevad Euroopa rannikuvalves, teevad tõesti väljapaistvat tööd, ilma nendeta oleksime me tõesti kadunud ja oleks ka väga palju öö, äh, õnnetuid inimesi. kõik on tehtud ka selleks, et ebaseaduslik äh, sisserändajaid saadetaks tagasi oma koduriiki ja selleks on ära kasutatud ka rahvusvahelisi rändeorganisatsioone. komisjoni toetusel on juba neli äh,, neli äh, migranti tagasi, neli tuhat migranti tagasi saadetud oma kodudesse Nigeeria, Tuneesia, Jordaania. kakssada tuhat eurot on kahe tuhande seitsmeteistkümnendal aastal ette nähtud tegevuseks Põhja-Aafrikas, Liibüas ja ka Egiptuses ja Tuneesias. ja lisaks sellele meie kiire, kiireloomulise tegutsemise fond, äh, seal on üheksa miljardit eurot ja selle raames on juba kaheksa projekti heaks kiidat-, kiidetud Nigeeria, Senegali ja ma olen välistegevuse äh, Äh, plaani äh, ka välja pakkunud, mis puudutab Aafrika riike. ja ma loodan, et see äh, projekt läheb varsti ellu. me oleme liiga palju juba kaunikõnaliselt rääkinud koostööprogrammidest Aafrikaga, aga nüüd tuleb lõpuks asuda tegudele selleks, et Aafrika oleks ka kaasatud ja me saaksime need ambitsioonid e-, ellu viia. jah, kahe aasta jooksul oleme me väga palju ära teinud selleks, et hallata erinevaid rändeküsimuse aspekte. aga me ei tohi nüüd jääda iseennast imetlema, vaid me peame üles näitama tõelist solidaarsust me peame tugevdama veelgi neid fonde, mis me oleme ellu kutsunud. kas ma olen rahul sellega, mis me tänase päevani oleme ära teinud? jah ja ei. sellepärast, et on veel nii palju asju, mis ootavad ärategemist, aga me asume selle kallale kõik koos. Merci. Merci beaucoup suur tänu äh, komisjoni presidendile, aitäh, Jean-Claude, sinu sõnavõtu eest. ja suur tänu sinu pühendumuse eest ja eriti just see pühendumuse eest selles valdkonnas ja nii nagu sa ütlesid, sa võid arvestada parlame-, Euroopa Parlamendi toetusega ja nüüd annan ma sõna Euroopa Liidu välispoliitika kõrgele esindajale proua Mogherinile, aga enne seda tahaksin ma tänada teda tema poolt tehtud töö ja pühendumuse eest ka Aafrikas, selleks et välja pakkuda lahendusi abistamaks neid inimesi, kes äh, kõrbepiirkonnas on sunnitud oma äh, kodudest lahkuma. et juba see on positiivne, et me, need inimesed on abistatud, kes on nälja ja terrorismi eest põgenenud. tegemist on väga tõsise tegevusega ja see ei puuduta mitte, see puudutab tegelikult kõiki meid, mitte ainult Euroopa institutsioone. proua Mogherini, palun. suur tänu, Antonio. mina räägin ka itaalia keeles, sest meil on ju olemas täna tõlge. ja ma arvan, et itaalia keelest saadakse rohkem aru kui luksemburgi keelest. ma tahan tänada Antoniot selle eest, et tänane kohtumine toimuda saab. ja ka selle eest, et nii palju, kes on hõlmatud selle teemaga, on siin kokku tulnud küsimus ei ole praegu kriisi haldamisest, vaid tegemist on eh, partnerluste väljatöötamisega, mis hõlmaks tegelikult tervet maailma. siin on ka täna väga palju rahvusvahelisi partnereid. viimase kahe ja poole aasta jooksul oleme me saavutanud eh, väga palju ka tänu nende tööle ja ma alustaksin sellisel isiklikul noodil e,. enne kui ma asusin oma ametpostile kolmandal oktoobril kaks tuhat neliteist, oli kuulamine Ahvetis. ja siis me mälestasime järjekordse inimtragöödia ohvreid. ma tulin e, Brüsselisse selleks kuulamiseks ja tõepoolest mul oli väga hästi ähm, samamoodi nagu ütles äh, Jean-Claude Juncker, mul oli häbi sellepärast, et eurooplased äh, pigistasid silma kinni selle äh, tragöödias, mis toimus meie merel äh,, Vahemerel, kui inimesed tulid lõuna poolt üle Vahemere mõned inimesed Eh, tunnevad häbi nende numbrite pärast, eh, nende inimeste arvu pärast, kes üle mere tulevad, aga mina tunnen alati mm, häbi sellepärast, et inimesed hukka saavad. mul on väga hea meel, et Euroopa Liit päästab inimesi. iga inimelu, eh, keda me ei suuda päästa, on tegelikult väljakutse meile kõigile. viimase kahe poole aasta jooksul, nii nagu Antonio ja Jean-Claude ütlesid, oleme me avanud uue peatüki rändepoliitika haldamine on Euroopa Liidu vastutusala. ma tuletan teile meelde, et kui me alustasime, siis tegemist oli eh, liikmesriikide kompetentsiga. aga inimesed tulevad Euroopasse Nad ei tule mitte konkreetsesse liikmesriiki ja sellepärast on tegemist eh, jagatud vastutusega, on vaja solidaarsust, kõik Euroopa Liidu kodanikud, eh, kõik liikmesriigid peavad oma õla alla panema. ma arvan, et väga palju on teha eriti kui asi puudutab eh, Euroopa-sisest solidaarsust, nii nagu härra Juncker ütles ja sellest on saanud eh, poliitilise võitluse tander. aga me peame selle asjaga hakkama saama. mul on meeles, kui eh, hämmastunud ma olin, sellepärast et eh, ränne ei ole kunagi olnud välisministrite laual, nii nagu tegemist oleks liikmesriikide küsimusega. tegemist on praegusel hetkel üleilmse Eh, nähtusega eh, ja meil on vaja Euroopa Liidu üleselt sellega tegeleda. me peame kasutama eh, kõiki vahendeid, mis meil on. viimastel aastatel on meil olnud viis niisugust põhitegevust välistegevuse valdkonnas. liikmesriigid on tegelenud nende selles vallas koos kõigepealt me püüame päästa elusid ja me näeme, et, et et inimesed surevad merel, aga tegelikult me ei näe, kui palju neid sureb kõrbes. möödunud nädalal äh, tänu Euroopa Liidu ja rahvusvahelise rändeorganisatsiooni tegevusele me äh, päästsime sada vii-, sada naist ja last, keda oli lihtsalt äh, smugeldajate poolt jäetud kõrbesse, polnud nendel süüa, polnud nendel juua. Ehm, Nigeeria ehm, võimudega ja siis rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga me suutsime nendele pakkuda alternatiivi, et nad saaksid normaalselt elada. viimastel kuudel oleme me eh, päästnud eh, Liibüa rannikult tuhandeid inimesi. Eh, ohvitser, kes selle tegevuse eest vastutab, on aidanud Liibüa sõpradel selle tööga hakkama saada nendel on, ähm, nad ei kasuta mitte ainult oma laevastikku, vaid nad kasutavad ka äh, kalameeste abi, et inimesi päästa. Äh, Vahemerel me päästame kümneid tuhandeid elusid. mõned ütlevad, et äh, mikspärast me seda teeme kas te olete kunagi rääkinud inimestega, kes eh, lähevad eh, eh, rasedatena väikeste lastega kummipaatide pardale? kui inimesed juba panevad oma elukaalule, laste elukaalule, siis see, see tõukejõud on tunduvalt suurem kui tõmbejõud. ja tõepoolest, me oleme päästnud kümneid tuhandeid inimesi, kordan ma üle meil on eh, vaja rohkem teha, mitte ainult neid päästa, vaid me peame neid ka kaitsma, ma olen eriti eh, uhke selle üle, et rahvusvahelise rändeorganisatsiooniga ja teistega eh, koos ka oma Liibüa sõpradega oleme me suutnud luua põgenikele laagrid ka Liibüas kus ehm, nendel on juurdepääs eh, Euroopa, eh, ÜRO mm, eh, rände mm, ülemvoliniku ametile, rahvusvahelisele rändeorganisatsiooni esindajatele. on olemas niisugused olukorrad, kus kõik võidavad, kui me töötame koos. me saame pakkuda ka inimestele abi, kui nad pöörduvad oma kodumaale tagasi viimastel kuul, kuudel rohkem kui neli tuhat viissada inimest on pöördunud vabatahtlikult tagasi oma kodumaale. ja seda sellepärast, et Euroopa Liit on andnud raha eh, Liibüas nendele inimestele, kes on sattunud raskustesse. ja me täname Liibüa võime, kes on võimaldanud meile selle tööga edasi minna neli tuhat viissada inimest on vabatahtlikult tagasi pöördunud viimastel kuudele eh, just tänu nendele projektidele, mida nii ÜRO kui Euroopa Liit on rahastanud. me päästame inimesi, me aitame inimesi ja sellega me hävitame äh, Eh, kurjategijate võrgustike, sest et sadu eh, smugeldajaid, inimkaubitsejaid on pandud eh, vangi ja me pakume inimestele kaitset, aga kaitset on vaja pakkuda inimestele ka maa peal. mõne nädala eest me andsime koos rahvusvaheliste partneritega viiskümmend eh, miljonit eh, nendele sõjajõududele, kes eh, tegutsevad Saharast lõuna pool selleks, et võidelda sealsete mm, kurjategijate jõududega. nii et me võitleme terrorismi vastu ning eh, tõepoolest see võitlus eh, selles piirkonnas on väga raske. me peame võitlema nende põhjuste vastu, mis eh, sunnivad inimesi lahkuma oma kodust. Antoniol on õigus, see hõlmab ka suuri investeeringuid arenguabisse Eh, me peame võitlema terrorismi ja kliimavõitluste vastu, me peame võitlema inimõiguste eest, demokraatia eest, kõikide nende asjade eest, millest võitlevad ka eh, meie naabrid eh, Aafrikas, sest et me oleme naabrid, meil ei ole sellest pääsu. me räägime Vahemere lõuna ja põhjakaldast aga praegusel hetkel on eh, veel Euroopa Liidu eh, nõukogu presidendiks Malta, kes on kahe vahepeal. tõepoolest Aafrikas on olukord raske, meil on vaja sellist Marshalli plaani Aafrika jaoks. ja sellega me tegelemegi oleks vaja, et erafirmad eh, investeeriksid, eh, et investeeriksid eh, Aafrika riikidesse ja kasutaksid selleks ka meie esinduste abi. on vaja arendada keskkonnakaitset, digitaalset maailma. viimase pooleteist aasta jooksul oleme me ehitanud üles Eh, rändevoogude päritoluriikidega. Eh, mõte on selles, et eh, me töötaksime koos ja paistab, et see idee on tõepoolest hea, ka ÜRO on selle poolt ja selle aluseks on kõik partnerlusloogika meil on tegemist kompleksse probleemiga, millega eh, me peame tegetsema üheskoos Euroopa Liidu sees, tähendab see eh, solidaarsust, eh, väljaspool tähendab see Euroopa Liidu koostööd Aafrika riikidega, sest see on meie lähim kontinent ning see tähendab ka ÜRO kanalite hõlmamist ning eh, see on andnud ka eh, teatud eh, sellised tõuked meie sisesüsteemide jaoks. me ei räägi siin mitte ainult jätkusuutlikust arengust, selleks on Euroopa alati valmis oma õla alla panema. aga palju on muutunud ka mujal, eriti Liibüas, Liibüas see eh, tähendab, et me oleme teinud väga tõsist tööd eh, eh, mitte ainult toonud välja loosungeid, sellepärast et näiteks Liibüast tulevate inimeste arv on väga tugevalt vähenenud ja Euroopa Liidu institutsioonid jätkavad tööd selles suunas, aitäh teile! suur tänu, Federica! nüüd annan ma äh, sõna härra Liibüa ühtsusvalitsuse peaministrile, härra Al-Sarraile. me räägime siin öö, äh, riigist, kes kannatab, kes on juba väga palju kannatanud. aga meie sooviks on, et ta jätkuvalt etendaks esmatähtsat äh, rolli meie suhete edendamises Euroopa Liidu Aafrika vahel. vergaan met السيد رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني معالي السيدات والسادة يطيب لي austatud Euroopa Parlamendi president, daamid ja härrad, ma tahaksin tänada Euroopa Parlamendi presidenti härra Tajanit tänada selle eest, et ta on meid kutsunud sellele väga olulisele kokkusaamisele ja samuti me tahame tänada äh, Euroopa Parlamenti selle positiivse rolli eest, Euroopa Liidut selle olulise rolli eest, kes on tegutsenud selleks, et, et aidata tuua Liibüasse stabiilsust ja, ja rahu. selle eest kuulub minu südamlik tänu kõikidele Euroopa Liidu liikmesriikidele, kes püüavad äh, jõudu pingutada selle nimel, et meie riigi heaks midagi head ära teha. eriline, eriline suur tänu kuulub muidugi Itaaliale, kes toetab meid erinevate projektide raames selleks, et võidelda ebaseadusliku rände vastu. austatud daamid ja härrad, vaatamata raskustele, mida me praegu läbi elame, oleme me siiski püüdnud võidelda ebaseadusliku rände vastu sellel on julgeoleku, humanitaarne ja majanduslik dimensioon. ja põgenikke tuleb kohelda inimlikult. Nad peavad saama ligipääsu miinimumteenustele ja ma pean ütlema, Liibüas on olukord väga keeruline kuigi julgeolekumeetmed on väga olulised, ei ole siiski need ainsad, mis, mis aitaksid äh, põgenike olukorda parandada. Neid riike, kust põgenikud teele asuvad, on vaja aidata, nende majanduslikku olukorda on vaja parandada, kodanike majanduslikku seisu tuleb äh, parandada, samuti pakkuda töövõimalusi noortele inimestele. ja ma tahan tänada Itaaliat ja Saksamaad sest nad on nendes äh, lähteriikides arenguprojekte ellu kutsunud seda ennekõike meie äh, riigi lõunapiiril, mis aitab ka julgeolekut seal tagada, mis omakorda mõjutab seda, kui paljud inimesed üldse Vahemerele jõuavad. ka meie oleme väga tihedalt seotud ebaseadusliku rändega, samamoodi nagu Euroopagi. me teame, millised negatiivsed mõjud sellel on. see toob endaga kaasa koormaid, mida Liibüa ei suuda üksinda kanda. ja võttes arvesse meie piiratud eelarvet arenguvaldkonnale ja samuti sotsiaalprobleemide vastu võitlemiseks, on rändeprobleemidega kaasa tulnud probleeme, näiteks tervishoiu valdkonnale levivad haigused, samuti ehm, kuritegevuse kasv. ja need probleemid on meie maale samuti kaasa tulnud koos pagulastega. samuti on inimesi Liibüas, kes tingituna ebastabiilsest olukorrast meie riigis on kaduma läinud. seega on ennekõike olukord raske meie riigi lõunaosas. Liibüa on neli tuhat kilomeetrit maapiiri ja kaks tuhat kilomeetrit merepiiri. väga raske on neid piire kaitsta. ja selleks on meil vaja erilisi vahendeid, samuti me peame kangesti pingutama, et seda kaitset tagada ja neid vahendeid, mis selleks vajalikud on, ei ole meil praegu. selleks on vajalikud koostööprojektid Liibüa ja komisjoni vahel on sõlmitud kokkulepe sellel aastal. ja selle projekti eesmärgiks on just äh, Liibüa lõunapiirkondades julgeolekuolukorda parandada. oluline on koostöö naaberriikidega, kellega me piiri jagame. Nendel ühistel piiridel koostöö tegemiseks on meil samuti finantsvahendi, vahendeid vaja. kaks nädalat tagasi esitasime ÜRO-le ametlikult avalduse embargo kõrvaldamiseks, nii et meil oleks võimalik öö, oma ülesandeid täita ja selles on meil vaja ka teie abi ja toetust. Liibüa ühtsusvalitsus püüab pakkuda seda abi, inimestele, mida nad vajavad, kuni nad saavad oma koju tagasi pöörduda. inimõiguste silmaspidamine on meie jaoks üks olulisematest prioriteetidest ja sellepärast on väga oluline lähteriikidega kokkuleppeid sõlmida. nii, et me ei oleks sunnitud mm, põgenikke enda riiki vastu võtma, vaid ka nende lähteriikides oleks põgenikelaagrid olemas me tahame, et praegu juba eksisteerivad vastuvõtukeskused eh, muutuksid paremaks koostöö erinevate riikide vahel on selleks väga oluline. ja sellepärast meil on hea meel, et siin on esindatud rahvusvahelised organisatsioonid ja me saame rahvusvahelisel tasandil rääkida nendest probleemidest ja tagajärgedest. ebaseadusliku rändeprobleemi lahendamine läbi Liibüa ja samuti selle tagajärgedega, inimkaubandusega, kuritegevuse kasvuga on väga oluline ja selleks, et neid probleeme lahendada, vajab ka Liibüa abi inimkaubitsejate tööle tuleb piirid seada ja nende töö tuleb lõpetada. ennekõike on oluline see, et rahalised vahendid ei oleks enam kättesaadavad nendele kuritegelikele grupeeringutele. oluline on samuti, et inimestel oleks töökohad nende kodumaal samuti on väga oluline, et konfliktid Tripolises lõpeksid. oluline on tagada stabiilsus ja julgeolek ja vähehaaval on erinevate piirkondade vahel eh, leppimine võimalikuks saanud, inimesed on koju pöördumas ja me loodame, et varsti me võime tunda ennast oma kodumaal kindlalt. aga me ei tohi seda võimalust käest lasta. me peame pingutama selle nimel, et jätkusuutlik stabiilsus ja julgeolek saaks tagatud, aitäh. suur tänu, härra peaminister, selle kõne eest. ja ka selle eest, et te tunnustate, mida Euroopa Parlament on teinud. ma kinnitan teile, et Liibüa võib alati eh, loota Euroopa Liidu toetusele, me püüame koos töötada, et meie probleemid saaksid lahendatud. aga nüüd, enne kui meil alustav, algavad ümarlauad, siis eh, mul oleks, ma annaksin sõna institu-, teiste organisatsioonide esindajatele ja väga kena oleks, kui te peaksite kinni oma kõneajast. meie esimene kõneleja on e ÜRO-st rahvusvahelise äh, rahv, äh, rändeorganisatsiooni esindaja Louise Arbe. härra president, äh, daamid ja härrad Eh, me kiidame eh, Euroopa Parlamenti, eh, et niisugune üritus sai korraldatud niisugusel raskel ajal. selleks, et oleks maailmas võimalik ohutu ränne ning me tõepoolest eh, loodame, et see rahvusvaheline pakt, mis on sõlmitud, eh, saab ka ellu viidud aastal kaks tuhat eh, kaheksateist. Teie arutate selle konverentsi jooksul väga olulisi küsimusi, see tähendab võitlus ebaseadusliku rändega, siis algpõhjuste lahendamine ja nii edasi E, rännet on vaja hallata nii e, liikmesriikide e, kui ka piirkondlike organisatsioonide tasemel. väga paljud lapsed ja naised on kaotanud elud. kaks tuhat nelisada inimest on juba surnud sel aastal Vahemerel on vaja, et inimesed jõuaksid ühelt maalt teise turvaliselt, eh, õiguspäraselt ja eh, kui eh, seda ei ole, siis oleks vaja, et nad vabatahtlikult koju tagasi pöörduksid. sellepärast, et need inimesed, kellel ei ole valikut, maksavad tegelikult selle lõpphinna kogu tragöödia eest inimestel peab olema e, võimalus ka vabalt valida, e, kas nad lähevad kusagile mujale või nad jäävad koju. aga need, need probleemid on väga e, mitmekihilised, mõned inimesed on tagakiusatud, mõned põgenevad selle eest, et kliimamuutused mõjutavad nende kodu negatiivselt, aga mõned on võtnud kätte ka eh, sõna otseses mõttes eh, inimeste põhiõiguse deklaratsiooni, kus on öeldud, et kõikidel inimestel on õigus elule. Eh, me ei saa mõelda niimoodi, et kõik, kes on kusagil liikumas, teevad seda vabatahtlikult, teevad seda ainult majanduslikel põhjustel me peame eh, paremini haldama eh, rändevooge, et me eh, saaksime olukorda parandada. New Yorgi deklaratsioon, mis puudutab rännet ja pagulasi, võeti vastu möödunud aastal novembris, räägib ka sellest, et inimestel peab olema vabadus meil on olem-, on olemas eh, ka vahendid sellega paika pandud, mis eh, võimaldavad eh, olukorda lahendada, näiteks aasta kaks tuhat kolmkümmend agenda, rahvusvaheline inimõiguste raamistik ja nii edasi. ja seal on toodud välja olulised asjad, mis sunnivad inimesi kodumaalt langema, lahkuma E, me peame globaalselt aitama kaasa sellele, et ränne oleks turvaline. kui me räägime sellest, mis on tõukejõud rände puhul, siis kahtlemata tõmbefaktor eh, aitab väga tugevalt kaasa sellele, kuhu inimesed lähevad räägiks siis natukene seaduslikust rändest. meie eh, ühine eesmärk peab olema eh, selles, et eh, seaduslik ränne tõuseb. see tähendab, et inimesed peavad usaldama liikmesriikide tööturgu aastaks kaks tuhat kakskümmend on selge, et Euroopa Liidus on töökäte puudus me peame tunnistama, et juurde, et eh, juurdepääs paindlikule tööturule on väga oluline ja ma arvan, et me ei tohiks mitte mingil juhul eh, piirata eh, kõrgelt kvalifitseeritud inimeste juurdepääsu tööturule. aga see tähendab ka seda, et perekonnad peavad saama ühineda, mis on oluline eh, väga paljudele, see võimaldab inimestel eh, rännata eh, seaduslikult. ja aga praegusel hetkel jääb väga palju, mis puudutab tööturgu, musta turu äh, valdkonda. vaja on tõhustada rahvusvahelist koostööd, inimesed peavad jõudma ühelt maalt teisele äh, Eh, mm, eh, niimoodi, et nad ei kaotaks oma väärikust. Eh, kaitset ei saa kuidagimoodi kellegi teise õlule jätta. on vaja reegleid õiglaselt rakendada, on vaja mm, hõlmata Euroopa väärtusi, et kogu see protsess oleks edukas kui eh, väärtused eh, erodeeruvad, siis eh, Euroopa projektile tähendab see tohutut õõnestamist, õõnestatakse usaldust selle projekti vastu. Euroopas on kahtlemata murettekitav pagulaste vastane äh, Ehm, ehm, mõtteviis, pagulasvastased tunded, jääb eh, selline tunne, nagu need inimesed, kes tulevad, ei oleks väärt seda, et neid ehm, kaitstakse. vaja on, e, et e, positiivselt hallatakse rändevooge nii sealtmaalt, kus inimesed tulevad, kui sealt, kuhu nad tulevad E, vaja on tegeleda inimeste haavatavusega, nende e, vajadustega, aga ka kogukondade vajadustega. mõned e, kõige edukamad maad maailmas on osaliselt ehitatud üles sisserändajate õlgadel lugupeetud kuulde, kuulajad, me peame kinni pidama oma eh, õiguslikest kohustustest ja meil on vaja lähenemist rändele, mis on tõeline, solidaarsusel põhinev. ja eh, see peab hõlmama kõiki maid, see eh, peab hõlmama nii siht, transiit kui lähteriike. me peame aitama kaasa inimeste liikumise äh, lee, et see toimuks eh, turvaliselt eh, meie eh, kõikide hüvanguks. aitäh! suur tänu, suur tänu, proua Arbar. aga meil oleks vaja kinni pidada ajast. härra Junker läheb praegu ära tema läheb pressikonverentsile kümne minuti pärast ja nüüd siis on kõikidel eh, kõnelemiseks kümme minutit ühtekokku. järgmisena härra Makula. Uh, dear president uh,, high representative, distinguished guests. austatud kuulajad, meie kodanikud on usaldanud meid ja, ja neil on ootused meie suhtes ja seetõttu me peame uh, ma tunnen vastutust Euroopa Parlamendi ees rõhutada seda, kui oluline on rändevoogude haldamine piirialaste, piiriäärsete alade jaoks. Euroopa regioonide komitee, komitee puutub kokku sellega, mida inimesed eh, tegelikult peavad tegema selleks, et äh, pagulastega tegeleda ja kuidas tuleb tegutseda selleks, et radikaal, radikaliseerumise vastu võidelda. ma käisin Ateenas ja äh, Thessalonikas, kus ma nägin seda, mida pagulaste probleemi lahendamiseks reaalselt tehakse. Itaalias Catania pea, linnapea ja samuti teised kohalike omavalitsuste juhid töötavad igapäevaselt pagulasprobleemi lahendamise nimel. üheksakümmend protsenti pagulastest, kes üle Vahemere Liibüa kaudu tulevad, puutuvad kokku inimkaubitsejate ja kuritegeliku tegevusega. Liibanonist ja Türgist tulevad inimesed peavad läbima Ehm, kohutavaid olukordi, mille lahendamiseks on vaja Euroopa Liidu poolset abi. me usume, et Dublini reeglid re, on vaja üle vaadata ja neid tuleb reformida. sest see aitab meil varjupaigasüsteemi Euroopa Liidus solidaarsemaks ja, ja efektiivsemaks muuta paljudel piirkondadel on vaja toime tulla pagulasprobleemiga, aga see võib olla ka nendele eh, eduallikaks. Euroopa Parlament on teinud juba omapoolset, teinud palju selleks, et eh, lahendada seda olukorda ja ma usun, et meil on võimalik eh, edu saavutada üheskoos tegutsedes juba mainiti koostööd Liibüaga Liibüas tehakse tihedat koostööd ainukese demokraatlikult valitud tasandi esindajatega. linnapead äh, Flaamimaalt ja samuti me, Nikosia linnapead, samuti paljude teiste piirkondade kohalike omavalitsuste juhid äh, organiseerivad ja viivad läbi koolitusi ja praktikaid selleks, et Liibüa ametnikke õpetada ja, ja treenida seda tööd tegema, mis, mida nendelt oodatakse. kui me räägime rände haldamisest, siis me peame rääkima ka pagulaste integreerimisest, see on vajalik Euroopa Liidus ja samuti on ka humanitaarabi väga vajalik. meil on koostööpartnerid, kellega me seda valdkonda koos ellu viime. me ei saa kõikidele läheneda ühtemoodi, meil on vaja igas konkreetses asukohas läheneda olukorrale nii, nagu ta seal on. meil on vabatahtlikud, eh, kes teevad koostööd poliitikutega piirkondlikul tasandil selleks, et pagulaste probleemi lahendada. ja ma tänan president Tajanit selle initsiatiivi eest, meie oleme koostööks igati valmis, aitäh! presidente Markula per aver sottolineato il lavoro. suur tänu, härra Markula ja suur tänu selle eest, et rõhutasite selle töö tähtsust, mida tehakse kohalikes omavalitsustes, piirkondades, regioonides ja mis soodustavad integratsiooni ja mis aitavad kaasa just vas-, põgenike vastuvõtmisega seotud küsimuste lahendamine. ja nüüd anname Euroopa Sotsiaal- ja Majanduskomitee presidendile härra Tassisile sõna. kuna tegemist on siinkohal ka sotsiaalse küsimusega, siis äh, selles osas on meil veel väga palju tööd ära teha, nii nagu proua Mogherini ka ütles. aga nüüd kuulame ära Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee presidendi arvamuse. suur tänu, härra president Tajani kõigepealt tahaksin ma tervitada või tänada teid selle algu, algatuse eest korraldamaks selle ulatusliku konverentsi, mis puudu-, rändeküsimuste, rändeküsimused, mis on väga tähtsaks küsimuseks meie kõigis ühiskondades. ja, ja suur tänu, et kutsusite meid äh, osalema sellel konverentsil, meil on palju kolleege siin saalis. rändeproblemaatika ja arutelud äh, rändeküsimustest arvad, tuginevad fakti, äh, faktidele, vähemalt meie riigis. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee on juba väga pikka aega rääkinud sellest, äh, kuivõrd tähtis on legaalse rändepoliitika väljatöötamine ja Euroopa ühise varjupaigasüsteemi väljatöötamine, mis tugineb solidaarsusele. aga ennekõike peame me tegema vahet põgenikega seonduvatel probleemidel ja majandusmigrantide äh, küsimuste. mis puudutab põgenikke, siis meie, eurooplased, oleme kohustatud, moraalselt kohustatud, sellepärast et, et me oleme moraalselt äh, kohustatud pakkuma varjupaika inimestele, kes põgenevad surma ja sõja eest moraalselt oleme kohustatud, aga ka õiguslikult oleme kohustatud, sellepärast et kõik me oleme alla kirjutanud Genfi konventsioonile aastast viiskümmend üks. aga äh, see konventsioon kutsuti ellu selleks, et ida poolt tulevaid põgenikke vastu, äh, vastu võtta, aga täna näeme me seda, et idapoolsed riigid keelduvad vastu võtmast. ja meie kahekümne seitsme liikmesriigiga Euroopa Äh, meil on nelisada viiskümmend miljonit elanikku, et ma britte siin ei loe, ja komisjon äh, alates kahe tuhande viieteistkümnendast aastast on sada kuuskümmend tuhat äh, inimest ümber paigutatud. see on null koma seitsekümmend viis protsenti aga tõesti, väga kahju on, et mõningatel riikidel jääb puudu heast tahtest, sellepärast et on Euroopa Liidu liikmesriike, kes on vastu võtnud miljoneid inimesi, kellele on antud rahvusvaheline kaitse. ja siinkohal ma tahaksin tervitada Euroopa Komisjoni presidenti ja kogu komisjoni ja tänada neid selle eest, et nad on välja tulnud selle algatusega ja alustanud rikkumismenetlust Euroopa Liidu kohtus nende riikide suhtes, kes ei ole selles valdkonnas oma kohustusi täitnud. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee leiab, et on vajalik äh, ellu kutsuda tõhus ja õiglane Euroopa ühise varjupaigasüsteemi reform ja kutsuda ellu tõesti ühised menetlused, menetlused, mis annaksid usaldusväärsed, paindlikud ja tõhusad tagatised ja näeksid ette äh, legaalsed legaalse võimaluse või tee tulla Euroopasse, teile inimestele, kes on tõesti tagasi, tagakiusatud ja erinev on see, mis puudutab majandusmigrante ja neid on kindlasti eh, kümneid ja kümneid miljoneid inimesi, kes sooviksid emigreeruda Euroopa Liitu. ei ole vaja silmakirjalikkust meil mhm. ei ole võimalik vastu võtta kõiki neid miljoneid, me peame selle välja ütlema. arvesse võttes samas demograafilist olukorda, siis meil on jälle sisserändajaid vaja, aga nad peavad saabuma läbi äh, seadusliku sisserände äh, menetluse ja sellepärast on esmatähtis kolmandate riikidega tehtav koostöö ja see koostöö peab olema tõhus äh, ka selles osas, et võltima, äh, võitlemaks ebaseadusliku rände põhjustega. mul oli väga hea meel äh, kuulda seda, mis komisjoni president ja äh, välispoliitika kõrge esindaja rääkisid investeeringutest. ja muidugi need investeeringud on vajalikud nende riikide jaoks, aga me ei tohi mööda vaadata ka poliitilisest, institutsioonilisest ja poliitilisest äh, aspektist, mis puudutab äh, just tingimusi nendes riikides, nii et meil on vaja strateegiat selleks, et äh, kolmes valdkonnas neid toetada. kõigepealt konfliktide lahendamine ja riigi tugevdamine, demokraatia edendamine, inimõiguste edendamine ja lõpuks ühiskonna, äh, kodanikuühiskonna arendamine. nüüd, mis puudutab Euroopa Liidu rannikuvalvet, piirivalvet ei ole normaalne, et äh, ääreriikide kohustuseks see oleks. praegu puudutab äh, see lõunapoolseid riike, homme võib see puudutada põhjapoolseid või idapoolseid riike. nii et ei ole mitte ainult need riigid üksi, kes peavad valvama Euroopa Liidu piire, vaid see peab olema Euroopa Liidu asi üldises plaanis. Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee tervitas Frontexi ellukutsumist ja tema tugevdamist aga meil on veelgi vaja edasi liikuda selles valdkonnas. meil on vaja edusamme, edusamme, mis äh, tegelikult on ka Euroopa kaitsepoliitika alguseks, mis puudutab põgenikke ja äh, integreerimist kohalike, kohalikku ühiskonda, siis äh, me peame edendama nende kaasamist, nende sulandumist ja seda sulandumist on võimalik ette näha ainult üldise sotsiaalpoliitika raames. see tähendab seda, et me peame arvesse võtma neid probleeme, millega inimesed kokku puutuvad kohalikus ühiskonnas ja ma ütleksin isegi rohkem, me peame ennast panema nende olukorda näiteks mis puudutab sotsiaalteenuseid või pensioneid, abirahasid või vaatame, et kuidas on pensionäride olukord ühis, üksikemade olukord. ei ole võimalik äh, sisserändajaid sulandada ühiskonda, kus, kus väga paljud inimesed juba ise puutuvad kokku vaesusega. ja vabaühendustel on esmatähtis roll etendada ja te, nad peaksid veelgi, nende roll peaks olema veelgi jõulisem selleks, et ta, tagada veelgi parem vast-, vastuvõtt ja integratsioon. meie komitee on täiesti teadlik eh, humanitaarprobleemidest, mis seonduvad sisserändajatega äh, ja me oleme sellega tegelenud juba algusest peale ja sellepärast kahe tuhande viieteistkümnenda aasta detsembris, kaks tuhat kuusteist jaanuaris käisime me üheteistkümnes Euroopa Liidu liikmesriigis ja kohtusime kodanikuühiskonna organisatsioonidega, kes teevad tööd põgenikega, selleks, et identifitseerida probleeme, vajadusi, äh, tutvuda heade tavade ja vaadata, millised on olnud ka läbi, läbikukkumised seoses põgenikekriisiga. meie lõppeesmärgiks on äh, omalt poolt panustada Euroopa Liidu vastava poliitika väljatöötamisse. härra president, meie ei äh, pretendeeri, et meile kuulub tõemonopol, aga meil on vaja pidevat dialoogi kõigi nende organisatsioonidega, kes esindavad organiseeritud kodanikuühiskonda ja meie ettepanek ongi tegelikult süntees kõigist erinevatest arvam-, arvamustest ja väga tähtis on nii liikmesriikide kui ka Euroopa Liidu tasemel meie arvamust, arvamusi ka arvesse võtta. Grazie, grazie, caro presidente, ora per concludere. suur tänu. ja nüüd eh, eh, Eh, annan ma sõna ÜRO pagulaste ülemvoliniku ametikaitse ülemvoliniku asetäitjale. suur tänu, eh, püüan teha lühidalt. eile oli pagulaste päev. ja eh, see annab meile põhjuse oma ametis vaadata iga aasta statistikat. ja tõepoolest, maailm on täiesti tasakaalust välja löödud sellepärast, et kuuskümmend viis koma kuus miljonit inimest on sunnitud oma kodudest lahkuma konfliktide ja muudel põhjustel. Need on tegelikult väga eh, mõtlemapanevad numbrid, sellepärast et kaks kolmandikku nendest, see tähendab üle neljakümne miljoni inimese on tegelikult põgenikud oma koduriikides. Eh, pagulaste ülemvoliniku ametile teeb tohutut muret seda, et eh, need inimesed eh, eh, pärinevad vaestest maadest ja kui Euroopa oleks olnud vaene maa, siis siia nad ei, siis vaene piirkond, siis siia nad ei tuleks. aga neid inimesi, kes seda tõesti vajavad, neid on vaja kaitsta. ärgem unustagem et üheksa, et, et tuhande üheksasaja viiekümnendal aastal võeti vastu Genfi konventsioon, see ei tekkinud tühjale kohale, vaid eh, sellepärast, et suur probleem tekkis eh, sõja tõttu. me oleme kõik omavahel seotud, on olemas eh, kohalikud eh, võimuesindajad, kohalikud probleemid, regionaalsed probleemid, aga me peame sellesse hõlmama ka sisserändajaid, me peame kindlaks tegema sisserändajate eh, isiku. aga meil on vaja ka eh, nendega tegeleda, me peame neid kaasama kui tõepoolest meil see õnnestub, kui nad saavad aru, et ei ole nemad, et nad on asjaosalised, mitte ainult need, kelle kallal toimetatakse, siis see asi puutub. juba tuhande üheksasaja neljakümne kaheksandal aastal äh, äh, ütles eh, ÜRO Peaassamblee, et pagulastele tuleb pakkuda rahvusvahelist kaitset iga riigi eh, huvides peab olema eh, see, et töötatakse välja raamistik, eh, kuidas inimesi aidata. Euroopa Liit seisis kahe tuhande viieteistkümnendal aastal silmitsi suure kriisiga ja juba varem räägiti, et Euroopa Liit ja liikmesriigid peaksid tegelema ühise varjupaiga ja rändepoliitikaga. kui me räägime ähm, rahvusvahelisest plaanist, nii nagu proua äh, Aarber juba ütles, on vaja tegelikult ka ellu viia see, mis eh, möödunud aastal võeti vastu New Yorgis eh, pagulaste osas, dokument on olemas, nüüd on ta vaja ellu viia ning me tõepoolest eh, loodame, et me saame kõikide osapooltega koostööd teha selleks, et tagada loomulik areng inimkonnale. suur tänu härra Türk. ja nüüd ma annan sõna Maailmapanga, Euroopa Investeerimispanga presidendile. Eh, thank you, eh, thank you, eh, Mr President of the European Parliament. suur aitäh, austatud Euroopa Parlamendi president, Euroopa Komisjoni president Euroopa Investeerimispangal on oluline roll tegutsedes nii Euroopa Liidu sees kui ka, ka väljaspool seda pagulasprobleemi lahendamisega. pagulasprobleem eh, on meie kõigi jaoks ühine probleem ja me peame jätkusuutlikku majanduslikku vastupidavust suurendama nendes liikmes, nendes riikides, kust inimesed põgenevad, see on väga oluline. Euroopa Liit peab selleks koos tegutsema kasutama kõiki võimalu-, kasu-, meie kasutuses olevaid vahendeid. ja meie kasutame investeerimispangas oma teadmisi selleks, et probleeme lahendada nii Euroopa Liidu seestpoolt kui ka eh, Euroopa Liitu. Euroopa Investeerimispank on möödunud aastal väljaspool Euroopa Liitu investeeringuid teinud, me oleme näinud ka konkreetseid tulemusi. me oleme näinud paremat eh, sani-, sanitaarolukordi miljonitel inimestel. samuti elektrisüsteem on kättesaadavaks muutunud tuhandetele inimestele. igal aastal seitse, oleme loonud seitse sada tuhat töökohta. sellised suured investeeringud aitavad majanduslikku vastupidavust suurendada ja seeläbi ka pagul-, pagulaskriisi vähendada, aga me peame siiski tegema veel enamat. me peame kohalikke omavalitsusi kaasama selleks, et pagulasprobleemidele suunatud äh, investeeringuid teha näiteks Brandenburgis on äh, ehitamisel majutusvõimalused pagulastele. Lääne-Balkanil on väga kiiresti õnnestunud äh, majanduslikku vastupidavust suurendada. seda paljuski Euroopa Investeerimispanga abile toetudes lisaks meie regulaarsetele laenudele pakume veel kuute miljardit eurot ja samuti viiteist miljardit äh, uusinvesteeringuid aastani kaks tuhat kakskümmend. ja ma usun, et selliste summadega seotud investeeringud aitavad äh, muudatusi ellu kutsuda me oleme hiljaaegu kuussada miljonit eurot VKE-dele Jordaanias, Liibanonis, Marokol ja mujal eraldanud selleks, et äh, luua kolmkümmend kaheksa tuhat töökohta. samuti meil on äh, töös erinevad paketid selleks, et innovatiivseid äh, investeerimisprojekte kokku panna umbes nelisada, neli miljonit aafriklast saavad sellest kasu, mida meie oma investeeringutega mm, võimaldame. ma usun, et efektiivne haldamine tähendab seda, et Euroopa Liidu liikmesriigid ja institutsioonid, samuti äri ringkonnad ja rahvusvahelised organisatsioonid peavad võimalikult efektiivselt koostööd tegema. meie oleme koostööks valmis. Euroopa Investeerimispank on kõige suurem eh, mitmepoolselt tegutsev finantsasutus. meil on kogemused, kuidas eh, laenudega toime tulla, meil on tehnilised teadmised, mida me saame jagada meil on struktuurid paika pandud ja teie toetusega ja partnerlusega, partnerluses teie kõigiga on meil võimalik muuta elu paremaks nendele inimestele, kes praegu otsivad lootust. aitäh! suur tänu! suur tänu kõikidele meie külalistele, kes selles sissejuhatavas ähm, sessioonis on osalenud. ma tänan ka äh, Euroopa Liidu meeskonda, kes on aidanud seda ähm, üritust korraldada, esipresident tänab ka äh, tõlke kõik poliitilised fraktsioonid on siin mänginud oma aktiivset rolli. ja nüüd härra Junckeril on pressikonverents. Äh, mina ise ja ka proua Mogherini osaleb selles. aga nüüd siis tulevad äh, need äh, ümarlauad. esimest ümarlauda E, juhatab härra Mures, libe komisjoni juht. ja e, see toimub e, selle ruumi vastas ja proua McCowan äh, arengukomisjonist juhatab äh, järgmist mm, ümarlauda, nii et, et palun asugem siis ümarlaudade juurde ilma aega raiskamata